resolutsiooni eelnõu Nicaragua kohta ja aega kaotamata ma annan nüüd sõna autoritele. esimesena härra Boguslav Soonik, palun. ma tänan, härra president. Ortega, praegune president näitab, et midagi ei ole muutunud võrreldes vanade kommunistlike aegadega, kui ollakse võimule saanud, siis väga raske on sealt lahkuda. ja aastal kaks tuhat kuus valiti härra Ortega äh, presidendiks, sandinistid tulid tagasi võimule ja kohe hakkas ta taga kiusama ja ähvardama. Need meetodid on talle hästi tuttavad. ta kasutab salapolitseid samamoodi nagu talitatakse Kuubas ning tahan juhtida kõigi tähelepanu sellele, et opositsiooni on ahistatud ja kiusatud inimõiguslased, massiteabevahendite esindajad on heidetud vanglasse ja Amnesty International on koostanud raporti inimõiguste rikkumise vastu Nicaraguas ja nüüd tahab Ortega ka Nicaragua konstitutsiooni muuta selleks, et ta saaks tagasi valitud ja on üsna tõenäoline, et ta jääb võimule kuni oma viimase päevani. nii et härra Castro on alati olnud tema iidoliks ja ka too on samamoodi talitanud. nii et ma usun, et eh, koostöölepingut Nicaraguaga tuleb meil uuesti üle vaadata, meil on ju inimõiguste klausel ja me ei tahaks, et nad tühjadeks sõnadeks jääksid. nüüd härra Pielan, palun. ma tänan härra president, eh, laupäeval tuhanded eh, inimesed tulid Nicaraguas tänavatele selleks, et avaldada meelt härra Ortega poliitika vastu. Eh, see riik on teel diktaatorluse poole. hiljuti Nicaragua kõrgem kohus otsustas, et härra Ortega saab uuesti kandideerida presidendi ametikohale. see on tõeliselt skandaalne. ja väga huvitav, kuidas see otsus langetati. Ortegal ei ole enamust parlamendis. nii et ta pidi hakkama põhiseadust rikkuma, kui ta nüüd kandideerib teist korda presidendi ametikohale, siis peab ütlema, et eh, Nik-, Nicaragua muutub täielikuks diktaatori režiimiks. Eh, eh, kui me istume jälle läbirääkimiste laua taha Nicaraguaga, siis me peame ka nendele küsimustele tähelepanu juhtima ja peame ära kasutama kõik vahendid, mis meie käsutuses on, selleks, et Ortega peatada. ma tänan, härra Van Balen, palun. Eh, ma olen väga tänulik selle toetuse eest, mis siin kojas avaldati liberaalse internatsionaali delegatsioonile. me tulime rahumeelselt parlamenti enamuse kutsel selleks, et rääkida põhiseadusest ja valimisest ja inimõigusest ja kodanikuõigustest. meid neeti, meid sõimati ja meid ähvardati riigist välja saata, persona non grataks kuulutada ning öeldi, et me lausa kavandame riigipööret. aga veelgi tähtsam on see, et nad neetsid minu koduriiki ja nad rõhuvad omaenda inimesi ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks seirama seda, mis toimub Nicaraguas ja saatma vaatlejad kahe tuhande üheteistkümnenda aasta valimistel ning toetama demokraatlikku opositsiooni. ma loodan, et lõppkokkuvõttes me talitame nii nagu ja vaatame ära, mis toimub valimistel Honduras'es, et loodame, et pühapäevased valimised on õiglased. aga vaatame ära selle tulemused. ja kui tulemuseid saab tunnustada, siis on see, lõpetab konstitutsioonilise kriisi selles riigis. Have... ma tänan, härra Van Palen, nüüd fraktsioonide esindajad saavad sõna, härra Kelam saab kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel. On suur tänu, härra president. tänapäeva Ladina-Ameerikas on selline trend, et populistlikud režiimid soovivad pikendada ametis oleva presidendi mandaati soovitavalt igavesti ja see oli ka Hitleri tee võimul olles. Need presidendid kellel on äh, niimoodi pikendatud äh, võimuloleku aeg, ei ole parandanud kodanike, inimeste elukvaliteeti, vaid äh, hoopiski vastupidi. Nicaraguas me nüüd näeme hoiatavat näidet selle kohta, et sellised valitsejad pöörduvad võimule tagasi ainult selleks, et seda ära kasutada ja seetõttu meie ülesanne on äh, hukka mõista Nicaragua põhiseaduse rikkumine ja see küsimus äh, tuleks siduda ka Nicaraguale arenguabi andmisega. on ääretult äh, pettumust avaldav, et Ameerika riikide organisatsioon ei ole reageerinud sellele jämedale põhiseaduse rikkumisele ühe liikmesriigi poolt. tänan, härra Kelam, nüüd Veronika Kaiser, palun tänan, härra president. mul on hea meel, et härra Pahlen on turvaliselt äh, tulnud tagasi äh, Euroopasse ning et äh, teda ei saadetud sealt välja enne, kui ta jõudis lennukisse. aga nüüd ma tahaksin öelda, et Rahvapartei nüüd äh, on öelnud siin välja omad seisukohad äh, ka seoses äh, homoseksuaalidega, ka äh, seoses Iraaniga Rahvapartei lükkas kiireloomulise küsimuse ettepaneku tagasi, nüüd tahetakse, et me toetaksime Nicaragua küsimust. minu fraktsioon igal juhul seda resolutsiooni ei toeta, me ei ole selle poolt, mis näitab Euroopa Parlamenti halvas valguses. suur tänu, proua de Kaiser. ja nüüd härra Romaiva Rueda, üks minut, palun. tänan. ma sooviksin öelda midagi sarnast. ei ole mitte ainult kurb, vaid on häbiväärne, et siin asjad nüüd niimoodi kulgevad et kiireloomuliste küsimuste päevakorda panekuga manipuleeritakse niimoodi. mõnes teises olukorras äh, oleksime ka pidanud rääkima palju olulisematest küsimustest. me tahtsime päevakorda panna muid kiireloomulisi punkte, neid vastu ei võetud, sest me räägime siin Nicaraguast. me soovisime rääkida näiteks Lääne-Sahara olukorrast või muudest väga keerulistest situatsioonidest, kus selgelt rikutakse inimõigusi. inimesed, kes on näiteks äh, Marokos põgenikelaagris, kannatavad ääretult ja nendes küsimustes peame me võtma selge seisukoha. sellest oleksime pidanud täna rääkima, aga mitte nüüd sellest juhtumist, mis ei ole üldse arutlemist väärt, mille Rahvapartei välja pakkus. suur tänu, härra Romavõr Roeda roheliste nimel ja nüüd kuue Engel fraktsiooni nimel proua Figureido, palun. president, este on lamentabel debat sobre uma falsa urgencia. härra president ja see on tõesti kahetsusväärne arutelu nüüd äh, valel kiireloomulisel teemal. kiireloomuline arutelu oleks pidanud keskenduma novembri alguse sündmustele El Salvadoris, kus äh, looduskatastroofist üle kahe tuhande inimese sai surma, hooneid hävis, samuti haiglaid ja me oleksime võinud rääkida ka erivahendite kasutamisest. me oleksime võinud arutleda, kuidas pakkuda Euroopa Liidu eriabi ülesehitamiseks niimoodi, et me saaksime toetada El Salvadori rahvastikku. kiireloomuline arutelu oleks võinud käsitleda ka Hondurase sõjaväelist olukorda. kiireloomuline küsimus oleks äh, olnud ka Lääne-Sahara rahvastiku põhiõiguste küsimus, aga ükski nendest küsimustest ei jõudnud päevakorda, sellepärast et Rahvapartei nõudis muud ja nagu juba kolleegid ütlesid, meie ei plaani teha koostööd selle mittevajaliku kiireloomulise küsimuse osas. suur tänu, härra president, põhimõtteliselt sooviksin liituda eelkõnelejatega tahaksin siinkohal ka meenutada, et Kolumbia president üritas ka oma ametisoleku aega pikendada ebaseaduslikult, siis me peaksime seda teemat ka käsitlema. juhin tähelepanu sellele, et äh, Friedrich Naumanni fond, mis on äh, seotud äh, Saksamaal liberaalidega oli ka teatud määral kaasatud Hondurase putši. nüüd äh, selle stipendiumi äh, saajad, äh, mida see fond välja andis, nüüd distantseerisid ennast kogu sellest putšist, aga Friedrich Naumanni fondi leheküljelt võib lugeda ka putši teemalist infot Nicaragua kohta ja nüüd, kui Nicaragua riik võtab endale õiguse saata sellised poliitikud riigist välja, siis selles ei ole midagi imelikku, seda me teeksime ise ka. nii et see, mida me näeme, on täiesti läbinähtav katse diskrediteerida neid Lõuna-Ameerika poliitikuid, kes soovivad sotsialistlikku majandust läbi viia, meie igal juhul seda kirjeloomusküsimust ei toeta nüüd äh, vaba mikrofoni raames on meil ainult äh, kaks minutit, ma teen väikese kompromissi, kuna meil on äh, palju kõnesoovijaid ja iga fraktsioon saab ühe vaba mikrofoni kõne ja alustame härra Kasuliidisest, palun. Well, don't... aitäh, härra president. ma üldsegi ei mõista meie austatud kolleegide reaktsiooni äh, kolleegid, kes on minu paremal käel siin saalis. see reaktsioon, mis neil on tänase debati teemade kohta. ma võtan, ei saa aru, kuidas ei ole kiireloomuline ma nüüd äh, arutada seda siin kojas, kuidas koheldi ühte selle parlamendi liiget, äh, kes tegi käis seal riigis ja seda vastavalt äh, oma positsioonile liberaalide hulgas. Äh, me peaksime siiski rääkima sellest äh, küsimusest siin kojas ja ka sellest uuest tendentsist Ladina-Ameerikas täiesti põhjuseta muuta riikide põhiseadusi ja peatada traditsiooni, mis on alati eksisteerinud ka selle kohta, kas riigi peal teatud riikides on üks või kaks ametiaega meie austatud sõbrad siin on rääkinud juba neljast teisest teemast ja nüüd küsin ma, millal me hakkame arutama äh, neid nelja asja, kui me tegelikult saame ainult kolme arutada. härra Kusuriides ütleb, härra president, teil on ainult üks minut aega. aitäh, Justas Paletskis, palun frakcijos nuomonę, kad šis klausimas president, ma toetan oma fraktsiooni seisukohta, et see küsimus ei peaks olema päevakorras, sellepärast et on põletavamaid ja olulisemaid küsimusi. kui me juba räägime Nicaraguast, siis tuleks kõigepealt öelda, et tegemist on riigiga, mis on äh, kõige rohkem võlgades, tegemist on kõige vaesema Ameerika riigiga. ja see kommunistlik ja neoliberaalne eksperiment, mis seal on tehtud, ei ole ennast tõestanud. superriigid USA ja NSV Liit muudkui sekkusid selle riigi siseasjadesse ja Nicaragua ei ole liikunud edasi kodusõja järgsest olukorrast. seal on selliseid karmi käe tendentse, see tuleb hukka mõista, aga neid karmi käe tendentse on meil ka Euroopas. proua Maisner, üks minut, palun. president härra president, siin on öeldud üht ja teist on öeldud, et see on vale teema, sellepärast et äh, maailmas on pakilisemaid teemasid, äh, mis on seotud rohkemate inimõiguste rikkumistega. aga meie eurooplastena pöörame tähelepanu sellele, et väärtustest, inimõigustest ja vabadustest ja ajakirjandusvabadusest peetaks kinni. ja kui kuskil on need äh, vabadused ohus, siis meil tuleb neid vabadusi kaitsta öeldi, et äh, Friedrich Naumanni fond on kaasatud putši ja FDP, Saksamaa liberaalide partei liikmena tahaksime öelda, et siin on tegemist äh, alusetute kuulujuttudega. kolmandaks äh, öeldi nüüd härra von Balenile, et tema olevat plaaninud riigipööret ja sellepärast saadeti ta riigist välja. ja ma tegin, ma esitan küsimuse, et ajakirjandusvabadus ja sõnavabadus näevad ju ette, et me räägime erinevatel teemadel ja kui keegi räägib erinevatel teemadel, siis kas see saabki olla põhjuseks riigist väljasaatmisele? kui sellised arutelud leiavad avalikkuses aset, siis äh, ja siis järgnevad sellised repressioonid, siis minu arvates on täiesti vale lähenemine, tänan no.. suur tänu, proua Meissner ja nüüd äh, Charles Tanok härra president, Nicaragua on endiselt üks vaesemaid Ameerika riike. Eh, fakt, et president Daniel Ortega ei ole suutnud oma riigi olukorda parandada, hoolimata eh, erinevatest sotsialistlikest utopistlikest lubadustest pärast seda, kui ta vali-, positsioonil asus, tähendab seda, et Nicaragual on aeg juhi muutuseks. konstitutsioon lubab inimesel olla president ainult ühe ametiaja, see tundub olevat mõistlik, arvestades, kui, äh, milline on olukord seal piirkonnas, aga Ortega on võtnud enda peale rikkuda õiguskorda. Äh, see meenutab Hugo Chavez'it, Venezuela presidentide mõlemad on kaudiljod küll eh, hukka mõistnud, aga ise on muutumas vasakpoolsetest kaudiljadeks. Eh, eriti eh, ja tuleb seista selle piirkonna demokraatia eest, eriti arvates, milline on olukord lähedal asuvas Honduras, Honduras'es. Daniel Ortega on korduvalt rikkunud õigusriigi korda riigis ja me ei tohi jätta Nicaraguaga kodanikke oma pead, aitäh. härra Pütikofer, üks minut, palun. lühidalt üks äh, tulemus sellel keerulisel arutelul on kolleeg ALDE fraktsioonist, kes on pärit Saksamaalt, kinnitas kaudselt, et tõepoolest riigipöörde küsimus oli arutlusel ja ta kaitses seda argumendiga, et peab olema võimalus rääkida kõigest, ka riigipöördest. minu arvates on see tõesti väga valgustav tulemus nüüd, mis sellel arutelul on ja ma olen tänulik selle eest. ja nüüd kuulame ära komisjoni arvamuse sel teemal, härra volinik, palun. aitäh, härra president. austatud kolleegid, nagu te teate on Euroopa Liit keerulises dialoogis selle riigiga, mille eesmärgiks oleks äh, säilitada demokraatiat ja taastada selle kodanike usk riigi demokraatlikesse institutsioonidesse. samal ajal üritab Euroopa Liit säilitada tasakaalu äh, meie pikaajalise kohustusega toetada selle Ladina-Ameerika riigi äh, arengut üldisemalt pärast kohalike omavalitsuse valimisi novembris kaks tuhat kaheksa, kus oli mitmeid äh, väiteid selle kohta, et on leidnud aset laialdane valimispettus, kuk-, on äh, rahvusvaheliste doonorite usaldus hetke valitsuse vastu kukkunud äh, kõigi aegade kõige madalamale. ei ole austatud demokraatlikke põhimõtteid, kaasa arvatud vabad valimised ja, ja seetõttu vaatab doonori kogukond kogu aeg üle oma portfelle ja ümber orienteerib või peatab koostöötegevuse, kuni tingimused on paranenud. volinik Ferrero Valdner otsustas peatada kõik eelarvetoetuse maksed Nicaraguale esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksa. sellele otsusele eelnes diskussioon liikmesriikidega ülemkogus. pärast mitmeid kontakte Nicaragua ametivõimudega kes lubasid, et äh, sammud äh, võetakse ette, hakkas komisjon oktoobri alguses ähm, välja maksma üht, üht, ühtset äh, kümmet miljonit eurot eelarvetoetusi haridussektorile. see esindab väikest osa nendest summadest, mis on peatatud, mis tegelikult on veel nelikümmend kuus miljonit eurot. eelmine nädal kritiseeriti Arengunõukogus seda, et ei ole liikmesriikidega seda küsimust varem arutatud. ilma detailidesse laskumata arvan ma, et äärmiselt oluline on äh, et sellist tüüpi otsuste tegemiseks oleks olemas teatud menetlus, millega saaks vähemalt üritada kindlustada, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid äh, käituvad vas-, sarnaselt äh, ühe riigi puhul. kui lõppkokkuvõttes see võimalikuks ei osutu, siis loomulikult võivad kõik teha seda, mida nad vajalikuks peavad. Nicaragua valitsus on teatanud, et järgmised regionaalsed valimised aastal kaks tuhat kümme ja üldvalimised kaks tuhat üksteist äh, sinna lubatakse nii riiklikke kui väli, kui rahvusvahelisi vaatlusmeeskondi. on äh, kutsutud Euroopa Liitu äh, valmismissiooni sinna saatma ja valitsus on muuhulgas lubanud ka äh, Äh, Euroopa Komisjoni toetusel äh, paika panna usaldusväärsed valimisametkonnad järgmiseks aastaks, aga hiljutised arengud nagu konstitutsioonilise koja otsus äh, seavad teatud varju äh, Nicaragua valitsuse lubadused käituda õigesti. esmaspäeval, kahekümne esimesel novembril esitati Troika de Marche Eh, mis väljendas muret nende arengute üle. lõppkokkuvõttes eh, nende kohustuste täitmine eh, on otsustava tähtsusega selles osas, kuidas meie eelarvetoetused jätkuvad sellele riigile. me oleme jätkuvalt tihedas koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega ja ka Euroopa Parlamendiga nagu see arutlus näitab, kas tegemist on ajakohase debatiga või mitte, sest see on loomulikult küsimus, mida parlament ise peab otsustama. aitäh ma tänan, härra volinik. nii et Nakorako noh, alane mõttevahetus on lõppenud, hääletus toimub meie tänase arutelude lõpus. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras. meil on neli resolutsiooni eh, eelnõu Laose ja Vietnami kohta ja